arvestades äh, seda sõnavõttu, teen ettepaneku mälestada neid minutise leinaseisakuga mulțumim. aitäh. <clears throat> trecem acum la votare. ja nüüd äh, alustame hääletust. kõigepealt äh, Burundi ning Bobrugurika juhtum. meil on äh, ühisresolutsioon ning hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Preeda ma tahaksin äh, Eh, selgitada, et eh, meie fraktsioon ei ole ühisresolutsioonile alla kirjutanud, sellepärast et ühes eh, punktis ühisresolutsiooni autorid võrdlevad Saudi Araabiat islamiriigiga meie oma resolutsioonis oleme selgelt vastu sanktsioonide Eh, karist-, Raif eh, Badavi eh, kari-, karistamisele, et ainus põhjus, miks me ühisresolutsiooni ei toeta, on see, et kolleegid, kes selle koostasid, on Saudi Araabiat võrrelnud islamiriigiga. aitäh. aitäh. niisiis Läheme nüüd järgmise hääletuse juurde, Saudi Araabia Raif Badavi juhtum Äh, ühisresolutsioon kuuelt fraktsioonilt. Äh, punkt viis esimesest tekstist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, me kontrollime. niisiis, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud deci este aprobat. see on vastu võetud ja läheme nüüd põhjenduspunkti H juurde esialgses tekstis. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. Considerentul M. tekstul. põhjenduspunkt M esialgsest tekstist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. põhjenduspunkt N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ja see on vastu võetud Eh, ja nüüd läheme edasi massihaudade juurde asjas. meil on ühine resolutsiooni eelnõu seitsmelt fraktsioonilt ja hääletame seda nimeliselt. aga enne muudatus ük- ja muudatus üks on tagasi võetud, nii et, et hääletame tervet resolutsiooni ja nimeline hääletus. hääletus on alanud votul este închis. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. Trecem la punctul înființare. Ja nüüd läheme eda-, jah, palun au nom des cent quatre vingt un signataires de la euh, proposition selle ettepaneku, uurimiskomisjoni loomise ettepaneku allkirjutajate poolt eh, tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale. Eh, eh, selle koja president otsustas, et ei panda hääletusele saja üheksakümne ühe liikme poolt tehtud ettepanek, samas kohustus on see ettepanek hääletusele panna Eh, see esialgne ettepanek, eh, seda ei ole tehtud eh, ning me leiame, et tegemist on seaduse rikkumisega, sest et meile ei anta õigust teha seda, milleks meil on õigus. După cum După cum știți, este o decizie. Nagu te teate, tegemist on otsusega, mille langetas esimeste konverents ja sellel äh, organil on ainsana õigus selliseid asju otsustada ning nüüd läheme hääletuse juurde äh,. muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Decizia în ansamblu ja nüüd hääletame kogu otsust, nimeline hääletus, hääletus on alanud votul este închis. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd hääletame äh, ametisse nimetamised sellesse erikomisjoni. ma ei ole saanud mingeid muudatusettepanekuid seoses äh, sellesse komisjoni nimetamistega, nii et, et ilma hääletusteta kiidame heaks. ja nüüd äh, humanitaarkriis äh, Iraagis ja Süürias. meil on ühisresolutsioon kuuelt fraktsioonilt. muudatus neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud votul este închis. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus viis, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. artikkel seitseteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakskümmend nüüd <laughs>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 muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? põhjenduspunkt K, nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi, kes on kogu projekti poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud suur tänu teile kõigile ja nüüd on veel hääletuste selgitused.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 Vă rog să-l prezentați. Härra Armet, teil on sõna, te soovisite sõna protseduuriliseks küsimuseks, palun. härra juhataja, ma tahtsin ka hääletust selgitada suuliselt äh, siin äh, Raif Badavi juhtumi puhul, see on meie jaoks väga oluline küsimus ja üldiselt äh, meie delegatsioon ei toeta selliseid resolutsioone, aga seekord küll, sellepärast et see teema on tõesti nii tõsine. aga kui nüüd öeldakse, et me ei tohi selgitada hääletust, siis meilt võetakse ära võimalus, õigus rääkida Ühendkuningriigi rahvale, mida me oleme teinud ja miks me oleme niimoodi käitunud. mulle öeldakse et täna lihtsalt ei ole hääletusselgitusi selles punktis selle resolutsiooni osas. nii palju siis sellest. me ei saa lihtsalt hääletusselgitusi täna lubada sellel hääletusel. nüüd äh, eilse istungi protokoll kui kellelgi ei ole midagi selle kohta öelda